Rahvapartei alde poolt olema saanud järgmised ettepanekud äh, komisjonidesse nimetamise kohta. proua Bauer libekomisjoni ja Emer Costello öö, äh, Palestiina äh, delegatsiooni, kas keegi on vastu sellele nimetamisele, ei ole, järelikult on need nimetamised heaks kiidetud ja läheme nüüd inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamise juurde, kõigepealt surmanuhtluse kohaldamine Valgevenes, eelkõige Dmitri Kanava, äh, Dmitri Kanavaru ja Uladislau Kavalju juhtumi juurde. härra Potasevitš, üks minut, palun. Panie komisarzu, na tej sali wielokrotnie już wypowiadaliśmy się na temat sytuacji politycznej na Białorusi aitäh, president, austatud volinik, siin kojas me oleme korduvalt rääkinud äh, poliitilisest olukorrast Valgevenes ja selle teema kohta on meil äh, mitmeid resolutsioone. täna tahaksime keskenduda Valgevene reaalsuse väga kurvale tahule ehk surmanuhtluse kasutamisele selles riigis. kaks väidetavat äh, pommipanijat Minski metroos mõisteti süüdi ja neile määrati surmanuhtlus. on põhjusi esitada küsimusi kohtumenetluse õigsuse osas ning kutsume üles Valgevene võime võtma tagasi surmanuhtluse otsus, vaadata see otsus läbi ja kehtestada moratoorium surmanuhtluse kehtestamisele Valgevenes. kutsume üles Valgevenet alustama dialoogi oma kodanikuühiskonnaga ja vaba, vabastama kõik poliitilised vangid. aitäh, nüüd saab sõna härra Migalski. E, tak jak zostało tu już powiedziane aitäh, president, austatud daamid ja härrad, nii nagu eh, siin on öeldud, ei ole meie need, kes otsustavad, kes on süüdi ja kes mitte, aga eh, tuleb eh, läbi viia menetlus, et selgitada, mis juhtus Minski metroos, on selge, et paljud mm, avaldused, tunnistused on välja pigistatud süüdistatavatelt piinamise läbi. meie ülesanne ei ole mitte öelda, kes oli süüdi, kes mitte, aga me võime öelda, kas surmanuhtlus on õige või mitte. me räägime siin selge häälega nende juhtumite puhul surmanuhtluse vastu sest me leiame, et, et demokraatliku korraga ei käi surmanuhtlus kokku. ja tihtipeale on see veel nii-öelda poliitilise varjundiga. aitäh. aitäh, proua Kieringer de Ödenberg, palun. aitäh, president möödunud aastal me võtsime vastu neli resolutsiooni kodanikuühiskonna eh, tegevuse piiramise vastu ja inimõiguste eest võitlejate vastu. täna arutame me Dmitri Kanovalovi ja Vladislav Kavaljovi küsimust, kes väidetavalt eh, panid toime Minskis eh, terrorirünnaku aastal kaks tuhat kümme. on palju kaalutlusi, mis räägivad selle poolt, et kohtu uurimist ei viidud nõuetekohaselt läbi. on eiratud äh, avalikkuse arvamust ja tunnistused on süüdistatavatelt äh, välja mm, pressitud piinamise läbi. Valgevene on ainus riik Euroopas, mis endiselt kasutab surmanuhtlust. ja jällegi nende kahe süüdimõistetud mehe nimel, kelle süü ei ole selgelt tõendatud ja kes seetõttu võidakse surma mõista, kutsume üles eh, tühistama surmanuhtluse otsuse. me oleme otsustavalt eh, vastu mm, sellistele mm, surmanuhtluse määramisele antud juhul ja surmanuhtluse vastu üldse. aitäh. ja nüüd äh, proua Lohpiler aitäh, president. surmanuhtluse määramine on ähm, kasutusel üha vähemates riikides maailmas. Valgevene on Euroopas ainus riik, mis kasutab endiselt surmanuhtlust. Lukašenko äh, tahab alati väita, et tema riik kuulub Euroopasse, aga me peame talle selgelt välja ütlema, et riigi poolt määratud surmanuhtlus ei ole demokraatlik väärtus. sellest ajast alates kui Valgevene on saanud mm, sõltumatuks vabaks, on üle neljasaja surmanuhtluse määratud ja, ja ka ellu viidud. Äh, kriminaalseadustik on selline, et keegi ei tea, millal tema surmanuhtlus ellu rakendatakse, isegi äh, pere ei tea ja ka äh, pärast mahalaskmist ei anta surnukeha perekonnale üle ja ei öelda perele, kuhu inimene on maetud ja nüüd äh, need kaks meest äh, saavad surmanuhtluse olukorrast, kus ei ole kindel, et nende süü on tõesti õiglaselt tõendatud. on tõendeid selle kohta, et ähm, ähm, neid kahte meest on piinatud selleks, et saada kätte nende käest äh, tunnistused, me peame avaldama survet Minski ametivõimudele, et surmanuhtlused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 me räägime resolutsiooni ettepanek, ettepanekust, mis puudutab ähm, härra Kanavalovit ja härra Kovaljovi ja räägime surmanuhtluse äh, peatamisest, surmanuhtluse, mida siiani Valgevenes kohaldatakse. referendumilt toetati surmanuhtlust. surmamõistetutel oli võimalus paluda armuandmist presidendilt seda uuris mitte ainult kohalik politsei, vaid ka Ühendkuningriigi ja Iisraeli äh, ametivõimed Interpoli kaudu terroristirünnak toimus, aga inimesed on endiselt elus. me ei taha, et inimesi hukataks, kui meil on selle protsessi osas mingisuguseid kahtlusi, siis äh, peame me nõudma, et Valgevene ametivõimud vaataksid faktid üle. menetluse järgi on võimalik peatada surmanuhtlus nii nagu äh, on see võimalik ka Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis. ma arvan, et me peaksime vähemalt nõudma moratooriumi või surmanuhtluse kaotamist. nüüd on härra Gerbrandil üks minut. aitäh, juhataja tahan toetada nende sõnu, kes on nõudnud, et et äh, surmanuhtluste täideviimine Valgevenes peatataks. Valgevene on kohaldanud äh, surmanuhtlust äh, üheksa aasta jooksul nelisada korda. ma kuulen korduvalt juhtumitest, kui inimesi on vangistatud kahtlastel asjaoludel. vanglates on üha rohkem inimesi ja see puudutab ka neid, kes äh, vangistati detsembris kaks tuhat kümme. siia on vähe lisada, me oleme kõik sellega nõus. vastavalt sellele valitsusele, kui sa äh, mõtled teisiti, siis see ei tohi eksisteerida. toetame inimeste õigust mõelda, eksisteerida ja Valgevenes ellu jääda. aitäh, härra Gerbrandi. nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Stasni üheks minutiks aitäh, härra esimees, nagu paljud olen ka mina väga mures selle pärast, et inimõigused, demokraatia ja õigusriik äh, äh, Valgevenes on langusteel, räägitakse äh, kannatustest, piinamisest, see, et poliitilised vangid on võetud pärast presidendivalimisi ja meil on siin ka kahe noore vangi surmamõistmine, kelle kinnipidamine, kohtuasi, süüdimõistmine on täis väiteid kan-, piinamisest, faktide võltsimisest ja nii edasi. Euroopa Liit peab jätkuvalt toetama majandussanktsioone, reisimist ning Euroopa Liidu poolset varade külmutamist Lukašenka ja tema abiliste puhul ja on olnud ka Euroopa Parlamendi ning Ameerika Senati resolutsioonid, mis nõuavad jäähoki maailmameistrivõistluste ümber asu-, asumist veel Valgevenest. aitäh, härra Stasni. nüüd härra Paletskis üheks minutiks. suur aitäh. veel kord tahaksin ma väljendada kaastunnet eh, pereliikmetele ning metroo pommiplahvatuse ohvritele. me mõistame hukka selle rünnaku, ma nõuan, et Valgevene valitsus lõpuks kuulaks Euroopa Parlamendi ühehäälset häält ning viiks lõpuks ometi läbi põhjaliku uurimise terrorirünnaku osas ning alles siis mõistetakse inimesed süüdi. mõistame hukka Dmitri Kalavalle ja Vladislav Kavalju surmamõistmise isegi selle rünnaku ohvrid ei usalda äh, seda, kuivõrd ausad olid tõendid ning kuidas viidi läbi kohtu äh, uurimine Pe. pealegi ei usu Valgevene inimesed surmanuhtluse kohaldamisse. see näitab, et äh, siin on tegemist manipulatsiooni, mitte õiglusega, kui ametivõimud äh, väidetavate terroristide osas surmanuhtluse täide viivad, siis äh, kasvab üha rohkem kahtlus, et äh, tõeliselt kuritegu varjatakse pöördun kogukonna, rahvusvahelise kogukonna poole, eriti äh, Venemaa, Ukraina ja teiste poole, et nad julgustaksid Ukra-, Valgevenet surmanuhtlusest loobuma. aitäh! suur aitäh, härra Paletskis! proua Jäätenmägi, palun! ma ei näe teda saalis, seega annan sõna härra Sarnetskile üheks minutiks kõnelejal puudub mikrofon. härra esimees, daamid ja härrad. president Lukašenka, kellele väga meeldib lasta ennast pildistada, kui ta suusatab, kui ta, kui ta uisutab hokiväljakul ilmselt väga kahetseks, kui hoki maailmameistrivõistlused ära jäetaks. seega peaksime survestama Lukašenkat sealtpoolt. on tõesti äh, väga sobiv, et me räägime täna Valgevenest, et see teema uuesti üles kerkib. täna peame me ütlema selgelt, et äh, sellise instrumendi nagu surmanuhtlus kasutamine igasuguse poliitika puhul on täiesti vastuvõetamatu. kus iganes surmanuhtlus läbi viiakse, peaksime me selle vastu protesteerima. suur aitäh! härra Tšernetski, härra Obermeier, palun! aitäh, juhataja! Valgevene on viimane Euroopa riik, eh, mis endiselt eh, surmanuhtlust kohaldab. Eh, viiskümmend tuhat inimest on aga allkirjastanud petitsiooni surmanuhtluse vastu. üheteistkümnendal aprillil toimus pommirünnak Minskis. Kovaljo ja Kanavaljo mõisteti siis süüdi ja neile määrati surmanuhtlus surmanuhtlus äh, äh, loomulikult ei ole vastuseks, kuigi sellist rünnakut äh, heaks kiita ei saa. peame Euroopana ennast siin Aafrika, Aasia traditsioonidest eristama, õiglus ei ole veel jalule seatud, paluksin, et Valgevene ametivõimud loobuksid surmanuhtlusest. suur aitäh! nüüd muud kõnelejad kõigepealt äh, härra Katsmarek. härra juhataja, daamid ja härrad, see, millest me täna siin räägime, on hea näide sellest, milliste riskidega on surmanuhtluse eksistents seotud. ma ei tea, kas need härrad on süüdi või mitte, või mis võiks olla nende motiiv Äh, rünnakute korraldamisel, aga surmanuhtlus on lõplik ja tagasipööramatu. ja Valgevenes ei lõppe see surmanuhtluse läbiviimisega, karistusseadusliku artikkel sada üheksakümmend viis ütleb, et äh, äh, selle surmanuhtluse saanud inimese keha, surnukeha ei anta perekonnale üle ja ainuke moodus siin välja on äh, see, et äh, et president annab armu ja me palume, et president seda nüüd teeks, tal on võimalus siin teha midagi head. suur tänu, kolleeg Kasmarek. Tämä on yhä kuolemantuomioita ainoana maana Euroopassa. Äh, austatud härra president Valgevene ülemkohus on otsustanud äh, mõista surmanuhtluse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta metroos toime pandud terrorirünnakute autorid. see on hi-, hirmutamine, ühiskonna alustagade, talade kõigutamine ja on rõhutatud seda, et kohtumõistmine on olnud puudulik ja ei ole aus, Valgevene vanglad on täis poliitilisi vange ja väga palju on neid, kelle tingimused on väga ebainimlikud ja kellel on eh, otsitud süüdistused. Eh, Valgevenes surmanuhtlus viiakse täide püstolilasuga ja komisjon peaks mõtlema selle peale, kuidas muuta rangemaks neid meetmeid, mida Valgevene eh, osas kohaldatakse ja ei tohi unustada ka seda, et tavalised Valgevene kodanikud ei peaks selle pärast kannatama suur tänu. suur tänu, kolleeg Repo ja proua Ojuland, üks minut. austatud president, surmanuhtlus ei käi kokku põhiõigustega, inimõigustega, kui eh, Dmitri Konovalov ja Vladislav Kavaljov on tõepoolest süüdi nendes kuritegudes, milles neid süüdistatakse, siis tuleb neile määrata proportsionaalne karistus, aga neid ei tohi, selle, neile ei tohi määrata surmanuhtlust. kutsun üles äh, äh, president Lukašenkat andma armu mõlemale mehele ja kuulutama välja moratoorium surmanuhtlustele ning äh, hiljem tühistama surmanuhtluse kui karistuse oma riigis on õudne, et, et ühes Euroopa riigis kasutatakse veel keskaegset karistusviisi. inimelu on äh, püha ja ka Valgevene peab äh, tänapäevasest äh, maailmakorraldusest kinni pidama. ma äh, usun, et president Lukašenkol on põhjust meie nõudmisi väga tõsiselt võtta. suur tänu, kolleeg Ojuland, kolleeg Kaminski, üks minut äh,. ja, jako poliitik, jako človek. austatud daamid ja härrad, poliitiku ja inimesena on mul üha suuremaid kahtlusi selles osas, mis puudutab äh, surmanuhtluse elluviimist. algselt ma olin surmanuhtluse poolt, aga tänasel päeval üha enam olen valmis nõustuma nendega, kes ütlevad, et äh, surmanuhtlus on ebainimlik. see on nüüd arutelu üks külg, aga sellel arutelul on veel ka teine külg sest me ei räägi siin mitte ainult surmanuhtlusest kui sellisest, vaid me räägime ebademokraatliku poliitilise süsteemi vastu, mille puhul ei või mitte kunagi olla kindel, et kas keegi, kelle, kes on ähm, massist poliitilistel põhjustel välja valitud, et ähm, et ne-, nendele ei määrata lõpuks äh, surmanuhtlust ebaõiglaselt. Äh, seega kutsume üles president Lukašenkot äh, andma armu nendele kahele mehele ja tühistama surmanuhtlus oma riigis. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kukan. aitäh, president Valgevene on viimane autoritaarne kants Euroopas ja on väga ohtlik, kui see riik jätkab surmanuhtluse määramist. president Lukašenko äh, on väitnud, et otsuste langetamisel ta kuulab inimeste häält, aga ta peaks siis kuulama ka neid kahtesada viitekümmet tuhandet inimest, kes keer-, kirjutasid alla petitsioonile tühistada surmanuhtlus selle kahe mehe, härra Kanavalovi ja, ja Kavaljovi surmanuhtlus on seotud mm, kahtlusega, et nendelt on tunnistused välja e, pressitud e, piinamise abil. E, süü tuleb tõestada nii, et ei oleks mingit kahtluse varju, seega kutsun üles president Lukašenkat kehtestama moratoorium surmanuhtlusele ja objektiivselt uurima veel kord selle terrori Eh, rünnaku kordapanijad. aitäh, sõna saab härra Piilan. aitäh, president. see eh, täiesti mm, ebaobjektiivne viis, kuidas Valgevenes on eh, antud juhtumi surmanuhtlus määratud, on vastuväiteid üles kutsunud igalt poolt prokuröride otsus e, on kahtlane ning armuandmispalvetele ei ole senini vastatud. igasugused terrorirünnakud väärivad väga tugevat hukkamõistu. Minski e, metroorünnakuid tuleb samuti e, põhjalikult uurida ja terrorirünnakute eest vastutavad isikud eh, loomulikult süüdi mõistma, seetõttu kutsun üles eh, viima läbi uurimise kooskõlas eh, standarditega, mis on mujal maailmas heaks kiidetud. surmanuhtlus, mis viiakse läbi surmanuhtlusel saanud isiku mahalaskmise teel, on selline karistusviis, mis oli iseloomulik stalinistlikule režiimile ja Valgevene peaks lõpetama selliste meetodite kasutamise. aitäh, härra Piilan. sellega oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. Äh, proua Sessaer. suur suur tänu, härra president. Kanavalov ja Kovaljov mõisteti surma terrorirünnaku eest, aga uurimine, ka kohtumõistmine ei vastanud äh, rahvusvahelistele standardile ja äh, inimõigustega tegelevad inimesed on öelnud, et tegelikult äh, tõendid võivad olla täiesti fabritseeritud ja nii või teisiti kasutati piinamist ülekuulamise ajal. Amnesty International on öelnud, et ainuke võimalus, kuidas muuta olukorda, et perekonnad paluvad presidendilt armu andmist ja kui ei nõustuta armuandmisega, siis juba lähiminutite e, jooksul pärast keeldumist võidakse su-, surmanuhtlus e, täide viia. on taotletud president Lukašenkalt nende inimeste vabastamist ja surmanuhtluse tühistamist ja seda soovime ka meie siin Euroopa Parlamendis. suur tänu, proua Essaia, härra Šugun, üks minut fehéroroszország ma messze áll attól hogy a, hogy a köz... suur tänu härra president praegune valgevene on kaugel sellest et olla osa demokraatlike riikide perest me näeme milline on seal kohtumõistmine, õigussüsteem ja seda näeme me ka läbi selle, et kohaldatakse endiselt surmanuhtlust. nõukogu jaanuarikuus võttis võttis äh, vastu oma otsuse, aga samas president Lukašenka ei ole valmis mitte midagi muutma, opositsioon äh, võiks äh, aidata kaasa sellele, et olukorda muuta ja Euroopa Liit peab kaasa aitama sellele, et olukord muutuks. Euroopa Liidul on võimalus avaldada veelgi tugevamat survet sellele riigile me peame selgelt välja ütlema selle, et see, mis Valgevenes aset leiab, ei ole vastuvõetav ja see ei ole kahekümne esimese sajandi Euroopa vääriline. härra Kaaler, üks minut, palun. suur tänu, härra president suur enamus selles kojas on vastu surmanuhtlusele ja see on see, mille pärast me äh, nõuame surmanuhtluse täideviimise peatamist ja lisaks sellele meil on tõsiseid äh, kahtlusi äh, kohtumõistmise õigluses. Äh, väideti, et tegelik-, et terrorirünnakute taga on pigem professionaalid ja neid professionaale peaks tegelikult otsima rohkem salateenistuste ridadest, aga mitte, aga mitte selliste inimeste, lihtsate inimeste ridadest ja me peame mõtlema sanktsioonide peale, mida kohaldada see Valgevene suhtes ja kolleegid tegid ettepaneku, et kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ette nähtud jäähoki meistrivõistlused lei-, leiaksid aset kuskil mujal, aga mitte selles riigis ja et see ei oleks mingi prestiižne pro-, projekt Valgevene presidendi jaoks. suur tänu, härra Kaller, härra Kelly, üks minut aitäh, president. kõnelejad on öelnud, et Valgevene on ainus Euroopa riik, kus endiselt kehtib surmanuhtlus karistusena, kriminaalkaristusena. sellest ajast alates, kui üheksakümne esimesel aastal eh, kukkus Nõukogude Liit kokku, on nelisada inimest eh, surma määratud eh, nendest äh, alla viiekümne viimase kümne aasta jooksul, äh, see on selline arengusuund, mida me loomulikult tervitame, aga surmanuhtlus kui karistuse liik tuleks äh, täielikult tühistada. kui need kaks meest on tõesti süüdi ähm, nende pommirünnakute eest, siis emotsionaalselt loomulikult on väga raske väita, et, et nende, neid ei tohi, peaks karistama rangelt, aga aga need tõendid on välja pressitud piinamise kaudu ja seetõttu mm, kutsume üles äh, presidenti äh, tühistama surmanuhtluse antud juhul. suur tänu, kolleeg Kelly, kolleeg Korhola, üks minut, palun. puhemees suur tänu, härra president. Valgevene on Euroopa ainukene riik, kus äh, kohaldatakse surmanuhtlust ja see on riigisaladus, millal see täide viiakse ja perekonnaliikmeid sellest ei informeerita ega teavitata. ja äh, viiakse see ellu, ilma et perekonnaliikmed üldse sellega kursis oleksid. Äh, Kanavalov ja Kovaljov on mõistetud süüdi terrorismirünnakus, aga samas tõendid on hävitatud ja äh, kõik uurimisega seonduv on tõesti murettekitav Euroopa Liidu ja Valgevene vaheline dialoog ei saa edasi minna ilma selleta, et Valgevene astuks omalt poolt samme eh, demokraatia õigusriigi suunas. mis puudutab surmanuhtlust, siis riik peab valima täpselt sama liini oma eh, õigustikus nagu Euroopa Liidu ja, ja et Valgevene tagaks ka õiglase kohtumõistmise oma territooriumil. suur tänu, kolleeg Korhola ja nüüd kolleeg Tuun Holstein, palun. palju tänu, president. täna on e, väga palju räägitud sellest, et surmanuhtlus ei ole vastuvõetav, aktsepteeritav, vaatamata sellest, e, vaatamata sellele, e, kas ühiskonnaliikmed on äh, surmanutluse poolt või vastu, võivad inimesed oma seisukohta äh, muuta. Äh, nii nagu austatud parlamendisaadik siin enne selgitas, samas see barbaarne viis, kuidas surmanuhtlusi ellu rakendatakse Valgevenes, sunnib meid astuma kiireloomulisi samme, nagu näiteks valgevenelaste juhtide varade külmutamine, jäähoki maailmameistrivõistluste tühistamine ja nii edasi, et panna Valgevene liikuma õiges suunas. suur tänu, kolleeg Tune Holstein, me oleme lõpetanud vaba mikrofoniga ja lõpetuseks on sõna volinik Barniel. tänan, härra president, mu daamid ja härrad saadikud. Teie sõnavõtud ja läbi teie sõnavõttude me näeme seda, millist emotsiooni, milliseid tundeid tekitab ähm, härra Kanavalovi, härra Kovaljoviga seonduv Valgevenes Euroopa Komisjoni asepresidendi, välispoliitika kõrge esindaja Katrin Ashtoni nimel ma tahaksin öelda, et meile tekitab tõsist muret äh, see süüdimõistmine. härra Kanavalov ja härra Kovaljov mõisteti surma kolmekümnendal novembril Valgevene ülemkohtu poolt nende eeldatava osalemise eest märtsi Minski metroos toime pannud pandud te-, terrorirünnaku eest ja samuti kahe tuhande viiendal aastal Vitebskis ja kahe tuhande kahe, kaheksandal aastal Minskis aset leidnud äh, rünnakute eest. muidugi me, me mõistame hukka terrorirünnakud, aga meil on, meile tekitab väga suurt muret see kahene surmanuhtlus, millest väga selgelt ja äh, on rääkinud ka öö, äh, Catherine Ashton Euroopa Liit on kõikidel juhtudel ja kõigil asjaoludel vastu surmanuhtlusele, sõltumatult kuritegudest, mille eest see on mõistetud. Euroopa Liit leiab, et surmanuhtluse näol on tege-, tegemist väga julma ja ebainimliku äh, karistusega ja see nagu me oleme kõik öelnud, on vastuolus ja eirab äh, räigelt inimväärikust me oleme Euroopa Liidus osa, öö, otsustanud kõik kaotada surmanuhtlus ja koos Catherine Ashtoniga me nõuame me, öö, Valgevene ametivõimudelt mitte täide viim, viia äh, härra Kanavaljo, Kanavaljovi ja Kovaljovi äh, surmanuhtlust. ja nii, nagu siin oli ka öeldud, Valgevene on ainukene Euroopa riik, kes kohaldab veel surmanuhtlust ja me soovime, et esimeseks etapiks äh, surmanuhtluse kaotamise puhul oleks see, et Valgevene kehtestaks moratooriumi surmanuhtlusele. suur tänu, volinike Barnier. muudatusettepanekud on esitatud sellele resolutsioonile ja hääletus leiab aset nii, nagu ette nähtud aga nüüd räägime me hiljutistest äh, sündmustest Egiptuses ja kolmeks ja pooleks minutiks on sõna kolleeg Velderil.